aga al solito devo ricordare che pean teile meelde tuletama, et meie tänast koosolekut kantakse internetis üle. ja kõigepealt peaksime kinnitama päevakorra mis jagati teile laiali kahekümne kuuendal septembril ja selle kohta on mul ainult üks äh, lühike märkus, mis puudutab äh, punkti kümme. meie komisjon äh, andis välja ühe uue õigusloome ettepaneku, mis puudutab Euroopa Keskpanka ja vastutav komisjon viis selle kooskõlla Euroopa pangavõimude vastutusega. raportöör on proua Tissen, me peaksime rääkima nendest mõlematest raportitest, aga seda homme hommikul. ja kui te olete sellega nõus, siis ma lisaksin selle homsesse päevakorda. homme me kohtume ka äh, härra Šefkovitšiga kes räägib meile äh, poliitiliste äh, fraktsioonide poliitikast ja ta esitab äh, muudatusettepanekud, mis puudutavad tema arvamuse ettepanekut. ja täna kell viis tahaksime me alustada koordinaatorite koosolekuga kolleeg Anju palus päevakorra suhtes sõna ja annangi talle palun võimaluse. austatud esimees, mul on kodukorda puudutav küsimus. väideti, et internetis kantakse see koosolek üle. möödunud korral, kui ma olin siin kohal Brüsselis, öeldi ka, et kantakse internetis üle ja kui ma vaatan oma sõnastuse salvestust, siis on näha, et kaamera ei näidanud mitte minu nägu, vaid ähm, ühe noore daami nägu, kes istus kuskil äh, minu tagareas. ja ma leidsin, et see märkimisväärselt vähendas minu sõnavõtu mõju ma esitasin kaebuse sekretariaadile ja mulle öeldi, et mõningates ähm, saalides on selliseid pimedaid nurki, kuhu kaamera lihtsalt ei näita ja ma palun mind kunagi panna sellisesse kohta, äh, mis ei jää kaamera vaatevälja. seega palun andke mulle teada, et kas see koht, kus ma istun, on ikkagi selline koht, mida kaamera näeb see on tõepoolest probleem, ma pean tehnikute käest küsima, kas teie tooli või teie kohta, kus te istute, ikka filmitakse, kas keegi saaks selle kindlaks teha, ma isiklikult ei ole võimeline praegu teile vastama, kuid äh, kohe selgitame selle välja. jah, äh, tehnikute poolt on okei okay antud Te jääte kindlasti täna lindile. Läheme juhataja teadaannete juurde. vabandust. kõigepealt sõna kolleeg Tahvile. Uh, um, austatud esimees, ma olen nõus sellega, et me peaksime arutama härra Kiigoldi raportit, mis puudutab äh, pangajärelevalve mm, asutust aga ma ei saa aru, miks sellisel juhul me ei käsitle muuhulgas ka Tysoni raportit Euroopa Keskpanga kohta. tegemist on ju nii-öelda paarisraportitega Ha chiesto Gualtieri anche di parlare. ka Gualtieri soovis sõna, palun. ai. jah, tõepoolest, äh, minul on täpselt äh, samasugune märkus, mind üllatas väga, et et äh, siin ei ole AFCO arvamust Kiigoldi arvamuse kohta mis näeb ette seadusandliku erimenetluse, mis toob kaasa teatud põhiseaduslikke komplikatsioone. ja see puudutab konkreetseid põhiseaduslikke probleeme, eriti näiteks vastuolu Eurotsooni ja nii-öelda mm, Euroopa Liidu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 austatud esimees, ähm, ma arvasin, et me oleme liikunud edasi juba Andrew Duffy raporti juurde, aga, aga keegi ütles, et vist ei ole veel. me oleme esialgu veel päevakorra esimese punkti juures hetkel ja ma ütlesin, et äh, meie päevakorrapunkt kümme äh, nägi juba algselt ette äh, pangajärelevalveasutuse raporti, kuid vahepeal jõudis meieni üks uus dokument, mis puudutab Euroopa Keskpanka ja ma tahaksin need kaks dokumendi kokku viia ja rääkida nendest homme hommikul. kindlasti me räägime nendest mõlemast küsimusest koos homme hommikul. To be clear, so are we going so to have also, so are we called also to give the opinion to the other report? Okay nii et meil on võimalus äh, avaldada arvamust ka selle teise raporti kohta. Äh, ma küsin äh, seda seetõttu, et koordinaatorid ütlesid, et me räägime ainult esimesest raportist, aga nüüd on võimalik arutada mõlemad raportid koos, jah. nii et me ühendame need kaks raportit. me oleme täiesti nõus teineteisega. oleme kokku leppinud ja räägime sellest kõigest homme ja läheme päevakorra teise punkti juurde, juhataja tean-, teadaanded. kaheksateist ja üheksateist september eh, meie komisjoni delegatsioon külastas Pariisi. Eh, sinna komis-, eh, gruppi kuulusid Gualtieri, Guerriero, Salom, Tov, Häfner, Anju ja mina ise ja me kohtusime poliitikamaastiku tegijatega Pariisis härra Žers Quiljoniga, kes on äh, Euroopa asjade peasekretär ning äh, äh, mm, Prantsuse teiste poliitikutega ning ka akadeemilise ja intellektuaalse maailma esindajatega. kahjuks me ei saanud kohtuda Euroopa asjade ministriga Bernard Kaznööviga, äh, kuna kahjuks äh, logi-, logistiliste probleemide tõttu ta ei jõudnud meie kohtumisele. järgmine päevakorrapunkt nõukogu ja komisjoni osavõtul räägime hääletamise eeskirjadest ja raportite sisust nõusolekumenetluste korral. sellest räägiti üheksateistkümnendal märtsil ja me määrasime kolleeg Trarkovski eh, raportööriks ja täna ongi tal võimalus tutvustada oma töödokumenti. palun, sõna on teile. Yes. <clears throat> Good afternoon. tere päevast kõigile. küsimus, mis seisab meie ees, on nimelt see, et me peaksime selgitama hääletamise eeskirju. asi on selles, et äh, ei ole päris selge, kuidas äh, mõningaid eeskirju tõlgendada, kuna erinevad komisjonid on käitunud eri, erinevalt ja, ja on olnud ka probleeme täiskogul. ja pro-, probleeme sellega, kuidas äh, näiteks täiskogu kohtles aktat ja seetõttu on palunud palutud meil eeskirju selgitada ning loeksingi ette kolm küsimust, mis meil on esitatud. kas põhjenduspunktid peaksid äh, soovituste eelnõus ja komisjoni soovitustes, kes äh, vastutab olema ähm, nõutav ja kas need peaksid olema lubatavad täiskogul äh, soovitusides sellisel juhul ja kas eitav hääletus loetakse poolt või vastu hääletuseks soovituste osas. seega küsimus õigemini te kõik teate seda lugu, mis on nõusoleku menetlusega, mis töötati välja selleks, et see oleks selline e, võimalus parlamendile anda e, oma arvamust selle kohta, kas nad on nõus või mitte. nii et selles vaimus on e, seda menetlust kasutatud algusest peale, aga meie jaoks on alati jäänud küsimuseks see, et kas me tahame lihtsalt välja öelda oma seisukoha või saada võimaluse ka selgitada, miks me ütlesime ei või jaa. rääkides äh, tekstist endast, siis äh, artikkel kaheksakümmend üks ütleb selgelt välja, et, äh, et muudatusettepanekuid teha ei saa, esitada ei saa. ehk ei saa otsuse teksti muuta, siiski paljud komisjonid on koos otsusega esitanud ka soovitusi ja kasutatakse põhjenduspunkte siis selleks, et selgitada Euroopa Parlamendi seisukohta. ja probleemiks on siis see, et praktika erinevates komisjonides on erinev, osad komisjonid saadavad oma soovitused, osad mitte ja siis on tekkinud küsimus, et kas selline soovituse eelnõu, kas seda on võimalik täiskogul muuta või mitte ja teen ettepaneku, et kõigepealt peaksime omavahel selgeks rääkida, rääkima, milline peaks olema Euroopa Parlamendi praktika antud küsimuses ning ma leian, et soovituste eelnõus äh, äh, põhjenduspunktid peaksid olema lubatavad, kuna nii on võimalik parlamendi seisukoht selgelt välja öelda ning peaks olema ka võimalus esitada parandusettepanekuid täiskogu ajal, sest näiteks kui me langetame nii tähtsaid otsuseid, kui näiteks jah või ei Ehm, näiteks ehm, liitumislepingule, assotsieerimislepingule mõningate riikidega, siis ehm, loomulikult me ütleme kas poolt või vastu, aga meil peaks olema võimalik ka selgitada, miks. et me saaksime väljendada oma seisukohti ning rääkida ka täiendavatest tingimustest, kui neid peaks olema juurde lisatud. otsus on muidugi raske, sest ühelt poolt me peame olema nii-öelda väga selgesõnalised, et kas me oleme poolt või vastu, nii nagu aluslepingutest tuleneb, aga teisalt meil peaks olema ikkagi võimalus selgitada, miks ja mingid asjad on meie jaoks eriti tähtsad ja miks Euroopa Parlamendi argumendid on võrdväärselt tähtsad ja seetõttu leian, et vastused esimesele ja teisele küsimusele on nimelt see, et meil peaks olema mänguruumi, meil peaks olema võimalus väljendada oma seisukohti, soovituste eelnõus selgitada oma seisukohta ja kui sellised põhjenduspunktid on sees, siis peaks olema võimalus neid ka muuta, parandada samas küsimus number kolm on nüüd palju keerukam. miks? seda sellepärast, et kui eh, vastav komisjon on eh, andnud välja soovituse nõusolekuks ja täiskogu on nõus, siis probleemi ei teki. aga võib tekkida olukord, kus eh, soovitus lükatakse tagasi. ja mis siis saab, kas see tähendab seda, et automaatselt parlament on öelnud ei või jah ja siis väljendab oma arvamust või on arutatud seda, et meil peaks olema võimalus äh, ka millekski, mis jääb kahe vahepeale. et on äh, nii-öelda seisukohtade lahknevus äh, komisjoni soovituste ja täiskogu hääletuse vahel, et siis meil peaks olema võimalus öelda, et parlament ei ole veel langetanud otsust või et meil on natuke rohkem aega vaja juurde. seega me peame väga selgelt välja ütlema selle, et kui pakutakse välja õigusakt ja see ei leia enamuse toetust, siis on võimalik seda tagasi lükata. ja kui e-, enamus toetab, siis see on heaks kiidetud, see peaks olema automaatne. ehk kui kõik on nõus, siis e, ühelt poolt e, tuleb üle saada õiguslikest raskustest ja probleemidest ja teisalt meie seisukoht peab olema selge ja näiteks selliste teemade puhul nagu ACTA peaks olema väga äh, selge, et kui me lükkame tagasi, et mida me siis tagasi lükkame, mida me teeme ja kui me oleme nõus, et siis oleks selge, mida me oleme teinud. ehk kokkuvõtteks, väga raske on leida kompromissi väga-väga range aluslepingu eh, tõlgendamise raames eh, selle menetluse, nõusoleku menetluse osas nii et kui soovitakse jah või ei reaalsuses tegelikult parlament sooviks selgitada, miks parlament asus sellele seisukohale, millele ta asus. ja kompromissiks võiks siin olla see, et, et soovituste ehm, eelnõu puhul, kui jõutakse lõpphääletusele, et siis peaks olema selge, kas vastus on jah või ei. ja kui Äh, vastav ettepanek ei saa äh, enamuse toetust, äh, siis on õigusakt tagasi lükatud ja kui saab, siis on heaks kiidetud. nii et see annab meile võimaluse tõlgendada, et jah, et, et erinevus oli täiskogu ja, ja komisjoni hääletuse vahel ja ja, ja sellega me koja positsiooni ei tugevda, vaid pigem nõrgendame parlamendi signaali, mille me välja saadame. ehk leppigem kokku põhjenduspunktides ja öelgem kodukorras väga selgelt välja see, et, et kõik komisjonid peavad ühtemoodi käituma ja e, hääletus on e, nii-öelda lõplik ja ühene, vastasel korral tekivad igasugused probleemid. suur aitäh, sõna on kolleeg Koltieril suur tänu, ma pean ütlema, et äh, rahvale argumendid on väga veenvad, sest ühelt poolt peaksime andma parlamendile võimaluse esitada omapoolseid argumente, et selgitada põhjusi, äh, miks nad on ühel või teisel seisukohal nõusoleku menetluses, see ei ole üldsegi vastuolus äh, asjaoluga, et nõusoleku menetlus äh, lõpptulemus on jah või ei. ma arvan, et äh, selle menetluse raames on meil ruumi teha mõlemat asja, öelda jah või ei ja esitada ka seisukohti. samas me ei tohiks muidugi hakata kahjustama lõpphääletuse selgust ja loogikat. ei jah-ile või jah-eile me ei taha, et tekiks selline umbmäärane hääletustulemus. Äh, nii et ma arvan, et üldjoontes äh, põhinevalt argumentidel, mida härra Tarkovski meile välja tõi, peaksime suutma üsna lihtsalt leida lahenduse äh, sellele küsimusele, aitäh aitäh ja sõna on kolleeg Tahvil. That... ma olen nõus, et me peaksime alati püüdma võimaldada parlamendil väljendada oma põhjendusi, mis kaasnevad otsustega ja mõnikord eh, viimasel ajal me oleme olnud liiga piiravad täiskogul me ei ole võimaldanud selgitada äh, põhjendusi, miks me oleme teinud otsuse äh, nõusolek anda või nõusolekust keelduda. nii et äh, ma olen nõus Rafal Tšepskovski lähenemisega ning leian, et peaks olema selgus ka jah või ei osas. ainus probleem tekib siis, kui asutamisleping ja reeglid nõuavad konkreetset lävendit otsuse tegemiseks ja seda lävendit ei saavutata. ehk siis teisisõnu, kui on tarvis parlamendiliikmete absoluutset enamust, aga lihthäälte enamusega antakse negatiivne otsus äh, komisjoni soovitusele, siis mida seejärel teha, ma arvan, et äh, sel juhul peame tagasi tulema täiskogule parandatud ja täiendatud soovitusega vastavalt teemakomisjonilt. ma arvan, et see on üks asi, millega võib-olla peate tegelema, kui esitate meile oma täiendatud raporti aruande suur aitäh, kolleeg Guerrero! aitäh, juhataja! ja väga lühidalt. ma tahtsin nii Roberto kui Rahvi seisukohta toetada. ma leian, et väga oluline on, et Euroopa Parlament sellises menetluses, kus äh, käsitletakse äärmiselt olulisi küsimusi. Äh, et parlamenti oleks võimalik näha äh, olulise osana, kelle hääl on kuuldav ja, ja kuulda võetav. väga paljud liikmesriigid näevad siiani Euroopa Liitu ühtse üksusena ja ei nähta, mis on vahet parlamendi, komisjoni või äh, nõukogu vahel. ja lühidalt äh, meid lihtsalt äh, pannakse kõikide teiste institutsioonidega kokku kuid väga tihti, nagu me võime oma liikmesriikides näha, et tahetakse teada pidevalt, mida parlament ühest või teisest asjast arvab või mida nendes asjades ette võtab. ja ma arvan, et me peame oma seisukohta tugevdama ja oma arvamust äh, tugevamalt äh, väljendama ja loomulikult äh, peame me aluslepingutele tuginema Äh, hääletusmenetluses, äh, nii jah kui äh, ei hääletamise puhul, kuid me peame saama põhjendada oma tegevust. suur aitäh ja ma arvan, et ma sain aru, et me oleme üldiselt nõus selles osas, et lisada hääletuse tulemusel, tulemusel ka motivatsioon. mul on tunne, et see on lühidalt kokkuvõttes meie soov. härra Tahv tõstatas küsimuse, kui äh, tegemist ei ole äh, enamusega, kas siis menetlus äh, on ei või jah, kui me ei saa saavuta hääletus enamust või peaksime me tagasi pöörduma komisjoni juurde, ma ei tea, kas ma sain täpselt detailselt kõigest aru, me peame sellest veel edasi rääkima ja palun sõna kolleegile. <clears throat> Well, thank you very much for your comments. suur aitäh kommentaaridest, ma arvan, et esimees võttis äh, päris hästi kokku need probleemid, mis äh, meie ees on. me oleme nõus äh, või tähendab, küsimus on jah, et mis siis, kui seda lävendit ei saavutata, ma ütleksin esmase reaktsioonina, et siis tuleks eh, seda võtta ei-otsusena ja aga mõtleme selle üle, kui pidada silmas selgust ja on tarvis mingit lävendit ja kui me seda ei saavuta, siis ma ei ole päris kindel, et me peaksime eh, ikkagi selle otsusega nii-öelda edasi mängima eh, võime vaadata, missugune on siin Euroopa Parlamendi praktika täpsemalt, nii et võib-olla tuleme selle juurde tagasi, aga ma leian, et mis puudutab lõppotsuseid hääletamise kaudu, siis peaks olema absoluutne selgus. kui me lävendit ei saavutanud, siis see ei tähenda, et me ei suutnud otsust teha, vaid et otsus oli nii-öelda vastupidine, negatiivne sest kui lävendit ei saavutatud, siis põhimõtteliselt on ka see otsus. see tähendab, et automaatselt me lükkame tagasi. aga kui, jah, ma mõtlen selle üle veel täpsemalt järele, ja kui vaadata ka parlamendi praktikat, akta otsus hiljuti on asju natukene keerulisemaks muutnud ja kui me sama rada mööda edasi läheme, siis võib tekkida olukord, kus inimestel on raske mõista, milline siis Euroopa Parlamendi otsus ikkagi oli, nii et me peame end ikkagi kokku võtma. et kas soovitus lükatakse tagasi ja kui lävendit ei ole, siis parlament äh, põhim-, sisuliselt ongi otsuse tagasi lükanud, ma arvan, et äh, see peaks olema järeldus väga kena. ma palun, et äh, meie järgmiseks koosolekuks härra Traskovski äh, te teeks oma äh, dokumendiga tööd edasi ja läheme oma päevakorra järgmise punkti juurde. Euroopa Liidu vastastikuse kaitse ja solidaarsuse klauslid, nende poliitiline ja operatiivmõõde. meie raportööriks määrati härra Tahv Äh, arvamuse koostajaks määrati härra Tahv kaheteistkümnendaks juuliks. seitsmeteistkümnendaks septembriks tutvustas ta meile oma arvamust, kus ta tõi välja rea muudatusettepanekuid, mis puudutasid äh, kolleeg Pasku raporti projekti. esitati kakskümmend viis muudatusettepanekut ja me peaksime nendest muudatusettepanekutest täna rääkima, sest need lähevad homme hääletusele. sõna on kolleeg Tahvil, palun Yes, uh... jah. kõigepealt ma tuletaksin meelde, et tegemist on üsna pakilise küsimusega, sest äh, komisjon on lubanud äh, tulla välja oma otsuse eelnõuga solidaarsusklausli Äh, korraldamise kohta selle aasta lõpuks ja kui me tahame seda mõjutada, siis peame täiskogul otsustama novembris vähemalt. teiseks, nagu võite näha, olen ma üldjoontes nõus raportööri äh, härra Pasku põhimõttega, mis puudutab Kaitse- ja Julgeolekukomisjoni arvamust ja ka Väliskomisjoni arvamust. olen püüdnud ka ähm, puudutada eeskätt konstitutsionaalset laadi küsimusi, mis äh, on tõstatatud Pasco raportis ja jätnud arvamuste avalduse poliitikasuundade osas väliskomisjoni pärusmaaks näiteks ma olen teinud ettepaneku, et enamik täiesti häid ettepanekuid, mida härra Janes Panjevo on teinud, sobiksid pigem väliskomisjoni raames käsitlemiseks kui meie komisjoni nagu te võite menetlusest näha, siis tulenevalt sellest, et me peame kiiresti tegutsema, peaksime väljendama end otseselt muudatusettepanekute kaudu, mille teeme väliskomisjonile. selle asemel, et kasutada tavapärast viisi mis kaasneb arvamuse koostamisega. kolmandaks ma püüan lähtuda nii palju kui võimalik lepingust, aluslepingust ja selgitada äh, asju seal, kus vaja me peame loomulikult keskenduma Euroopa Liidu rollile, kuid arvestama ka kohustustega, mis Euroopa Liidul on koostöö tegemiseks NATO-ga esimene hääletamine, mis homme toimub, puudutab seda, mida me nimetame artikli nelikümmend kaks alapunktiks seitse. härra Pasku nimetab eh, seda vastastikuse kaitse klausliks samas kui mina leian, et äh, kui aluslepinguid rangelt tõlgendada, siis äh, peaksime tõlgendama seda kui vastastikuse abi klauslit, sest äh, leping kirjeldab seda just sellisel moel ja NATO on see, kes kaitseb meid eeskätt välisvaenlaste eest. see hõlmab ka neid riike, kes ei ole NATO-s. ja mitmel puhul on tehtud äh, täiesti äh, mõistlikku praktilist koostööd nende riikidega, nende riikide ja NATO vahel. ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames olen püüdnud koostada hääletusnimekirja nii, et äh, vältida kordusi, mis äh, kipuvad sisse tulema. Äh, selliste äh, nii-öelda kaksikraportite koostamisel. ma arvan, et see ongi praegu kõik minu poolt, aga hea meelega vastan küsimustele, kui kellelgi neid on minu hääletusnimekirja kohta, mis peaks olema ilmselt välja jagatud teile, aitäh. Jean-Hau, te soovisite uuesti sõna, palun, teil on see võimalus. Eh, suur aitäh. me arutasime seda ka eelmisel korral ja härra Tahv otsustas üsna veidral moel oma raportit tutvustada muudatusettepanekute kaudu. paljud nendest on esitatud ka välisasjade komisjonile või väliskomisjoni allkomisjonile, kaitsekomisjonile kui vaadata punkte üheksa, kümme, üksteist ja viisteist iseäranis ning neli, viis ja üheksa lõike, siis need on juba kompromissmuudatusettepanekutesse sisse võetud ja minu küsimus on, et mis mõtet on neid siin hääletada, kui need on juba hõlmatud ja inkorporeeritud kait-, see allkomisjoni ja ahveti tekstis. ma arvan, et äh, ei ole võimalik kaitseklauslit äh, välja võtta ja selle asemel panna äh, abiklauslit sisse. kui me vaatame lepingu artiklit nelikümmend kaks, kaks, eh, siis seal räägitakse ju pidevalt Euroopa riikide ühisest kaitsepoliitikast ning üheski kohas ei ole lepingus selgelt viidatud NATO-le me võime arutada, mis juhtub lepingu kontekstis, aga NATO liikmesriikidel on ju ilmselgelt omaenda süsteem olemas ja ma ei arva, et meie arutelu eesmärk on lihtsalt üle korrata NATO artiklit viis, vaid me räägime siin oma vastastikuse kaitse klauslist, mis mõjutab Euroopa Liidu liikmesriike äh, ja neil kõigil on oma õigused, olenemata sellest, kas nad on NATO liikmed või mitte. Neil on õigus luua omaenda institutsioone. minu küsimus on, mis on kogu selle asja loogika, sest see ettepanek võib hakata õõnestama seda, mis lepingutes juba on olemas ja ma olen vastu härra Duffy kesksele põhimõttele, millest ta lähtub. ja see, kui te mäletate põhiseaduslepingut, mille paljud parlamendid heaks kiitsid ja Lissaboni lepingut, äh, siis tundub, et nüüd äh, püütakse äh, kasutada ka muid lepinguid, kokkuleppeid, liite ja need loomulikult jäävad alles, aga me ei tohiks hakata erinevaid asju omavahel segama. on asju, mis on meie aluslepingutes ja kui te vaatate artiklit nelikümmend kaks asutamislepingus, siis seal on loetletud terve rida punkte üks, kaks, kolm, neli. ja kui sealt edasi vaadata, siis ka tegelikult punkt viis ja eriti punkt seitse ütleb väga selgelt, mida see kõik tähendab see tähendab äh, kulude vähendamist äh, seoses relvastuse hankimisega, äh, kaitseorganite tegevuse koordineerimist, relvastuse tootmise parandamist, aga loomulikult Euroopa Liit on ise juriidiline isik ja mõned äh, selle aspektid äh, on võib-olla alahinnatud. meil ei ole võimalik seepärast öelda, et äh, Euroopa Liit peaks olema allutatud millelegi muule, mis tuleneb liikmesriikide ja kolmandate liikmesriikide ja organite vahelistest kohustustest. ma arvan, et meil tekib aja raiskamise oht, kui me jätkame sellest põhimõttest lähtudes, mille Andrew Duff on välja pakkunud. ma olen täiesti vastu sellele aluspõhimõttele, mis on välja pakutud ja muudatusettepanekute vastusest, need on hõlmatud juba äh, Ahveti ja ka Kaitsekomisjoni poolt. ja me oleme täiesti eiranud artikli nelikümmend kaks sisu, mis minu arvates on väga selgelt väljendatud, mingit segadust siin ei tohiks olla nii et olukord on täiesti selge ja ma arvan, et praegu välja pakutud lahendus on täiesti vastuolus lepingu artikliga nelikümmend kaks. kordan üle, et neli asja, mis on juba kompromiss muudatusettepanekutega hõlmatud. ehk siis, kuna need on äh, muus kontekstis juba käsitlemist leidnud, ma ei saa aru, miks me, nad peaksid uuesti jutuks tulema nüüd meie siinsetes aruteludes. härra Janes, palun. <clears throat> aitäh, esimees. El acuerdo del grupo que represento kõigepealt äh, lubage mul väljendada meie fraktsiooni toetust äh, härra Jaffi poolt võetud, äh, võetud lähenemisele, mis ähm, langeb kokku ka härra Paška juhtiva raporti suunitlusega. menetluslik ja tehniline lähenemine, mille on härra Duff aluseks võtnud, on toonud kaasa äh, teatud äh, hämmingud mõningate puhul meist, et äh, olles läbi vaadanud muudatusettepanekud, siis ma peaksin ütlema, et sisulises mõttes see, mida Andrew Duff soovib äh, saavutada, pälvib meie toetust. NATO liikmete vahel kehtib vastastikuse kaitse klausel, aga artikkel nelikümmend kaks seitse, millele on palju viidatud, räägitakse vastastikusest abist mis äh, põhimõtteliselt Äh, on väljendatud, väljendamist leidnud ka härra Duffy raportis. seega püütakse Euroopa kaitse muuta Euroopa omaks. juba aastakümneid on Euroopa ülemääraselt toetunud NATO-le ehk teisisõnu Ameerika Ühendriikidele ja ma ei räägi seda mitte sellepärast, et ma oleksin Ameerika vastane, äh, kaugel sellest, aga ma ütlen seda, et Euroopa peaks lõpuks ometi hakkama ise hoolitsema oma äh, kaitsmise eest, nii palju kui võimalik vähemalt. ja see on täiesti äh, eraldiseisev küsimus sellest, kuidas me teeme koostööd NATO raames või kuidas me teeme koostööd Ameerika Ühendriikidega või, või ükskõik millise maailma riigiga. ja mm, mina leian, et äh, siin on selge samm selles suunas, et meil tekiks äh, Euroopa oma kaitse ja kiirreageerimisvõimekus, seega me toetame Andrusasi raportit oma muudatusettepanekute kaudu, mille olen esitanud äh, meie fraktsiooni nimel. oleme keskendunud piiriülesele kuritegevusele, küberkuritegevusele stagneerunud külmutatud konfliktidele, sellistele küsimustele ja Andrew Duff äh, ütles väga õigesti, et see äh, kuulub äh, pigem kas väliskomisjoni või, või kaitseallkomisjoni mandaadi alla. ja tõsi on see, et need ohud, millega me silmitsi seisame, on ei ole äh, alati traditsioonilised äh, nii-öelda äh, sõjalised ohud, on ka muid ohtusid ja neid tuleb arvesse võtta ka meie mm, õigusloomes ja poliitilistes dokumentides. ja ma usun, et homme me jõuame üldiselt kokkuleppele, seega veel kord üldiselt meie üldiselt toetame raportit. nüüd saab sõna härra Anju ja kas on veel kedagi, kes sooviks sõna? võtan teadmiseks, jah. kes veel? kõigepealt härra Anju, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni kahjuks. Quite aitäh, on täiesti selge, et see, mis on selle dokumendi taga, on soov nende poolt, kes soovivad näha föderaalset Euroopat, luua Euroopa armee. esiteks tuleb aru saada, et see, mida siin ette nähakse, on taristu loomine sellise armee jaoks ja eesmärgiks äh, on väidetavalt vastastikune abi olukorras, kus äh, mõni liikmesriik satub äh, hätta, hädaolukorda tõsi on see, et tegelikult luuakse siin äh, al-, pannakse alus Euroopa armeele. mis oleks äh, sellise armee eesmärk ilma föderaalse riigita? ja siin tuleb asjale vaadata Lissaboni lepingu mm, prisma läbi, mis andis Euroopa Liidule ainupädevuse äh, liikmesriikide nimel ajada välispoliitikat. seetõttu meil on ka nüüd Euroopa Liidu välisminister ja e, selline e, edevusprojekt nagu Euroopa e, välisteenistus ehk oma diplomaatiline korpus ja ka välis- ja kaitsepoliitika kuhu me niimoodi välja jõuame. lõpuks me jõuame välja täpselt sinna, millest ütles Karl von Clausewitz, kes ütles, et sõda on lihtsalt poliitika jätkamine teiste vahenditega. kui te soovite ühist välis- ja kaitsepoliitikat, siis tuleb äh, omada ka vahendeid selle toetamiseks. vastasel äh, korral on teil tühjad pihud. armee on selleks, et edendada ühist äh, kaitse- ja julgeolekupoliitikat. alates teisest maailmasõjaks on tõeliseks rahugarandiks olnud NATO ja minu riik, Ühendkuningriik, on olnud siin USA tõsine liitlane. Ehm, seega me peame mõtlema, milline on ambitsioon ja e, nagu ikka, on püütud asi riietada muusse rüüsse, et paistaks, et asi oleks millegi muuga, et e, tegemist on millegi muuga. ja ehm, kui asi niimoodi edasi läheb, siis varsti meil on Euroopa operatsioonid, operatsioonide jaoks on vaja armeed ja ütlen selgelt välja, et Ühendkuningriigis äh, on null toetus Euroopa armee loomisele. Briti rahvas sellist mandaati andnud ei ole ja ei anna ja Briti parlamendisaadikud teavad seda väga hästi. kui äh, föderalistid saavad oma soovi, siis see tähendab seda, et varsti kutsutakse noored mehed Euroopa armeesse surema mitte oma riigi ja kuninganna nimel, vaid Herman Van Rompuy nimel. ja lõpetuseks õudusunenägu leiab aset siis, kui äh, Euroopa Liit kasutab tuumarelva ähm, konflikti ärahoidjana äh, Prantsusmaa äh, toel ja antakse Herman Van Rompuyle võimalus kasutada seda tuumanuppu. seega mõelgem Euroopa Parlamendi tulevaste ähm, valimiste peale ja Andrew, milline mandaat sulle anti selleks ametiajaks? aitäh, härra Klaas, palun, sõna on teil. Yes, thank you. <clears throat> Uh, this debate, uh, according to the see arutelu on, äh, äh, puudutab äh, teema nii poliitilist kui operatiivset mõõdet, konfliktid tavaliselt äh, leiavad äh, aset äh, sellisel viisil, et nad on ette valmistatud ja neid ei saa äh, poliitilistest otsustest lahus hoida. Ähm, enne konflikte on vaimutegevus, vaenutegevus, aga enne seda on terve rida sõnu, tegevusi, vastaspoolte ähm, väiteid ja, ja küsimus, kes siis alustas konflikti, eh, võib muutuda ähmaseks ja ma ei sooviks, et minu riik või ükskõik milline teine Euroopa liikmesriik oleks tõmmatud konflikti, mida nemad ei algatanud või mida meie ei algatanud ja, ja mida nemad või meie tegelikult ei mõista. kui me eh, võtame inimesed eh, kutsealuseks, siis kui me paneme nende, seame nende elud ohtu, siis me ei tohiks seda teha kergekäeliselt, läbimõtlematult. mind teeb ettevaatlikuks olukord Küproses, Küprosel viimasel ajal. Lissaboni leping on nüüd mõni aeg olnud jõus, aga kui palju on Küpros abi saanud selleks, et võidelda Türgi okupatsiooni vastu? kui vaadata artikli nelikümmend kaks seitse, siis nende riigi territooriumil on relvastatud agressioon. Türgi kandidaatriigi staatust ei, ei ole ära võetud, vaatamata sellele, et, et et nende okupatsiooni vastu ei ole Küprosel mitte ainult Kreeka poolel elavad, vaid ka Türgi poolel elavad elanikud. ja kui muudata muud,, vaadata muudatusettepanekut number kümme, siis äh, seal räägitakse äh, Euroopa identiteedi tugevdamisest ja äh, number üksteist näeb ette kohustava siduva solidaarsuse liikmesriikide vahel ja muudatusettepanek kaheksakümmend näeb ette Euroopa Liidu võimekuse suurendamist Eh, millest eh, saaksid käega eh, kasutavad abi Euroopa Liidu kodanikud. ehk siin on jutt hoopis millegist muust kui Euroopa ühisturust. eesmärk on sõjalise võimekuse suurendamine, mitte majandusliku võimekuse suurendamine Ehm, Euroopa Liidu eesmärgiks peaks olema järk-järguline mm, tugevdamine, integreerimine. härra Schulz, mm, palju tänu, palju tänu, proua eesistuja. kõigepealt äh, lubage mõne sõnaga puudutada minu muudatusettepanekuid, mis puudutavad Andrew Jaffi raportit ja ka härra Paška raportit tahaksin viidata artiklile kaks kaks kaks aluslepingust, mis hõlmab teatud äh, riske ning oleks hea, kui põhiseaduskomisjon ütleks väga selgelt välja oma seisukoha teatud õiguslikes küsimustes, sest mulle tundub, et kolleegid äh, julgeoleku kaitse alakomisjonis on äh, Äh, valesti aru saanud, äh, solidaarsusklausel ei, ei ole allutatud äh, millelegi muule, vaid see tuleneb artiklist kaks, kaks, kaks teatud õiguslikel põhjustel. õiguseksperdid on viidanud artikli kaks, kaks, kaks horisontaalsele iseloomule, on viidanud teatud sekkumisele ja sellele, et tegemist ei ole ühenduse poliitikaga ja ei ole tegemist ka ehm, kõrge esindaja ainupädevusega, kõrge esindaja, ehm, kes kaitsepoliitika eest vastutab. ja me peame mõtlema proportsionaalsusele, solidaarsusele ehm, seoses artikliga viis, artikkel kaks, kaks, kaks viitab solidaarsusele ja vastastikusele abile konkreetsetel juhtudel ja on äh, mõeldud vaid Euroopa Liidu äh, territooriumile, Euroopa Liidu liikmesriikidele. solidaarsusklauslit äh, ei saa kuidagi pidada sekkumise õiguslikuks aluseks väljaspool Euroopa Liitu ja eriti kindlasti mitte droonide kasutamiseks selleks, et tappa isikuid kolmandates riikides nii et äh, ma pean äh, olema nii-öelda vastu ähm, kolleegi seisukohtadele, kes ütles, et äh, solidaarsusklausel on eeskätt Euroopa Liidu sisene mm, küsimus ja ei anta mingit legitiimsust tegevuseks väljapoole Euroopa Liitu. tegemist on mm, põhiseaduslikust seisukohast vaadatuna väga tundlike küsimustega ja ka liikmesriikide kogemused selles vallas on väga erinevad ja seetõttu ma usun, et kom-, komisjon peaks siin võtma väga selge seisukoha ning võtma arvesse ka põhiseaduslikku praktikat liikmesriikides solidaarsuse küsimuses. ja seda just seetõttu, et sõjaväe kohale saatmine vastavalt artiklile kaks, kaks, kaks mm, võib olla väga problemaatiline, kui siin ei ole ekstraterritoriaalset pädevust. nii et äh, siin on teatud äh, mm, konstitutsioonilisi õigusi, mis äh, jäävad liikmesriikide pädevusse, vähemalt Saksamaal on see nii seega igasugune automaatne sekkumine, sellele me peame põhiseaduse seisukohast rangelt olema vastu. kallid kolleegid, tahaksin viidata veel sellele, artikkel kaks, kaks, kaks on äh, kooskõlas primaarõiguse põhimõttega, mis võimaldab teha koostööd äh, äh, solidaarsusklausel äh, ei ole kirja pandud aluslepingutes. ehk see on teema, mille kallal me peame veel mm, tööd tegema, selle tööga ei ole veel lõpule jõutud. mis puudutab äh, olemasolevaid poliitilisi vajadusi hädaolukorras, siis äh, kui vaadata näiteks äh, olukorda Ühendkuningriigis, sündmusi kaks tuhat kaheksa, siis nad ei kasutanud artiklit kakssada kakskümmend kaks, vaid kasutasid nii-öelda mm, olemasolevaid äh, praktilisi koostöömehhanisme. ja kui Euroopa Parlament peaks äh, pakkuma välja palju suurema paindlikkuse, siis enne seda me peaksime pöörduma nõukogu poole ja, ja küsima, kuidas te kavatsete määratleda äh, võimaliku tegevuse reguleerimise alla artikkel kaks, kaks, kaks alusel, milline on siin nii-öelda pädevuse jagamine, millised tingimused kohalduksid? ja, ja millised oleksid siis need äh, Ähm, hädaolukorrad, mis oleksid hõlmatud. ehk lõpetuseks ma tahaksin öelda, et solidaarsusklausel on vajalik instrument erakorralises olukorras, aga seda ei tohiks kasutada mitte automaatselt ja kedagi ei tohiks sundida teda kasutama. ja samuti ei tohi äh, kohustust sätestada äh, selles osas nii et äh, tegemist on ääretult keerulise probleemiga ja, ja ütleksin veel kord, et õiguslik raamistik on jah, tõepoolest on väga keeruline. aitäh, härra Scholz ja palun sõna on uuesti Žarkovskil. Well, uh, our discussions are all meie arutelud on uh, suures osas tegelikult päris igavad, aga uh, olen märganud, et kui internetis kantakse Eh, midagi üles, siis muutuvad arutelud väga huvitavaks, eh, tavaliselt on nad palju igavamad. ja, ja võin kinnitada, et eh, nii-öelda tuuma nii-öelda heidutust kindlasti ei kasutata, välja arvatud juhul, kui võib-olla Andrew Duff soovib saada nii-öelda Euroopa armee marssaliks. aga nüüd tõsiselt. kõigepealt ma tahaksin tänada Andrewt eest, selle eest, et olete võtnud arvesse minu seisukohti territoriaalsuse põhimõtte osas ja vastastikuse kaitse põhimõtte osas. ja endiselt eh, tahaksin peatuda Berliin pluss küsimusel ja selgel ülesannete jagamisel Euroopa Liidu ja NATO vahel. sest eh, kui me eh, räägime sellest küsimusest, siis siin nii-öelda dubleeritakse jõupingutusi ja tegevusi aga me võiksime teha sellist regulaarset kõikehõlmavat koostööd kõrge esindaja ja NATO peasekretäri vahel. nii et see on ainus vaidlusküsimus, mis meil veel siin on, rääkides Berliin plussist. ja, ja, ja ma tean, miks need probleemid on. ja, ja NATO otsustab, kas me saame kasutada seda lepingut või mitte ja see puudutab eriti just siis varasid nii et mm, selles osas me võiksime mm, natukene selgemad olla selles osas, mis puudutab koostööd ja mitte dubleerimist. nii et, mm, et Andrew võiks nende osadega minu muudatusettepanekutest arvestada. suur aitäh ja kokkuvõtteks Andrew Tahv saab veel kord sõna um,. Unexpectedly. ootamatult toimus nii stimuleeriv pärastlõunane arutelu. kindlasti ei härra Paska ega minu eesmärgiks ei ole alustada sõda või täpselt määratleda need asjaolud, mille alusel artikkel nelikümmend kaks lõige seitse kohaldub. tegelikult selle raporti põhieesmärgiks on rakendada ellu või mõjutada komisjoni ja nõukogu, kes äh, rakendavad solidaarsusklauslit artiklit kaks, kaks, kaks. ja härra Schulzil on äh, täiesti õigus, kui ta ütles, et äh, poliitilised äh, ametivõimud liikmesriikides on need, kes langetavad otsusse ja, ja pöörduvad abipalvega partnerriikide poole hädaolukorras. me ei suru peale abi härra Van Rompuy ei suru seda peale, president Barroso või Cathy Ashton või mina ei suru seda abi peale Ähm, otsus paluda abi või, või, või abist keelduda. Äh, kriisi ajal tuleb liikmesriikidelt ja ma usun, et äh, seda on ka selgelt äh, väljendanud härra Pasku seega mm, minu seisukoht pisut lahkneb härra Schultzi seisukohast, nimelt selles osas, et ma ei usu, et meil oleks õige äh, püüda määratleda ammendavalt kõik need põhjused, mille alusel on võimalik võtta kasutusele solidaarsusklauslit me kõik teame, et siin maailmas äh, on äh, olemas äh, teatud terrorismijooned, mis väga kiiresti muutuvad. ja mis avalduvad väga erinevas vormis ning äh, ka väga kiiresti arenevad. ja seetõttu ma usun, et me ei peaks äh, ennast äh, siduma mingite konkreetsete kirjeldustega. Nendest terroriohtudest, mida hetkel tajutakse. seega teatud paindlikkus võimaldab äh, mm, tegutseda palju pragmaatilisemalt, äh, arvestades vajadustega. mis puudutab artiklit nelikümmend kaks lõige seitse, äh, mille kohta ei ole tehtud ettepanekut selle rakendamiseks, minemaks kaugemale sellest, mida lubab primaarõigus, siis siinkohal tahaksin öelda eh, proua eh, Tšernakule, et mind eh, tegelikult väga üllatab tema vastuseis sellele, mida on välja öelnud härra Pasku ja, ja ka mina olen välja öelnud NATO eh, pädevust on võetud arvesse artiklis nelikümmend kaks organisatsioonina, kes vastutab kollektiivse ühise kaitse eest ehm, suures eh, osas Euroopa Liidu liikmesriikidest. ja me ei eh, püüa seda kuidagi kõrvale jätta või seda asendada luues äh, integreeritud äh, Euroopa Liidu sõjalise jõu. Mm, see tuleb väga selgelt välja öelda, sest on äh, täiesti selge, et Briti populistlik press on sellest palju rääkinud. ja kui lugeda nüüd ikka tähelepanelikumalt Lissaboni lepingut, siis äh, võltshirm ei oleks üldse tekkinudki. nii et ma usun, et me peame ähm, selle küsimuse selgeks rääkima. Lissaboni leping ei näe ette ühist äh, kaitsepoliitikat, vaid ütleb, et kui poliitilised arengud on sellised, et, et, et ühine kaitsepoliitika muutub vajalikuks, mõistlikuks teatud arvule liikmesriikidest, siis see on võimalik, see on lubatud ning ning eh, on lubatud eh, sellises vormis, eh, millest jutt käib, ehk struktureeritud kaitsepoliitika vormis. aga see ei ole mitte käesoleva raporti ei eesmärk ega, ega põhi sihtmärk ma tean, et minu ähm, muudatusettepanekutes on võetud arvesse ka härra Paska kompromissettepanekuid, äh, see on väga hea, aga, aga, aga väliskomisjon ei ole äh, neid veel edastanud ja, või isegi arutanud. ja, ja tõepoolest äh, põhiseaduskomisjonil ei ole mõtet kuidagi tagasi lükata pelgalt eh, seepärast, et raportöör on eh, neid arvesse võtnud. et eh, sellest loogikast ma päris hästi aru ei saa, seda loogikat ma ähm, proua Jannaku loogikat ma toetada ei saa. ja ma usun, et nüüd on aeg homme minna hääletuse juurde. palju tänu kolleegidele, kes on andnud omapoolse panuse selle raporti koostamisse. suur aitäh, Andrei Udav! kindlasti meie arutlus oli piisav ja ma annan teile teada, et hääletamine toimub homme. oleme jõudnud viienda päevakorrapunkti juurde ja vabandust, viies punkt ja tegemist on äh, äh, päevakorrapunktiga Tõelise majandus- ja rahaliidu suunas. arvamuse koostaja on Roberto Gualtieri. Äh, seitsmeteistkümnendal septembril me otsustasime niimoodi ja vastutav selle arvamuse eest majanduskomisjonist Mariann Tissen. majanduskomisjon võtab vastu arvamuse viieteistkümnendal oktoobril ja kui me tahame oma arvamust selles suhtes äh, avaldada, siis me peame homme hääletama. meil on väga vähe aega ja selle tõttu leppisime me kokku, et muudatusettepanekud esitatakse ingliskeelsetena kakskümmend seitse, äh, kahekümne seitsmendaks septembriks ja palun, sõna on kolleegil Koltieril. aitäh! Äh, igatahes on neid muudatusettepanekuid vähem kui minu kolleegil äh, Mariann Tissenil. ja ma tahaksin ennekõike äh, tänada kolleege. Mm, sellise konstruktiivse koostöö eest, mida me pidime läbi viima tõepoolest nii kiires tempos mida majanduskomisjoni otsus sundis meid tegema, sest äh, Egoni komisjon tahtis jõuda arvamuse äh, äh, täiskogu ette viimiseni oktoobris, kuid nagu me viimasel koosolekul nägime, ainuke komisjon, ainuke koosolek, kus ma eelmisel nädalal osalesin. vabandust, ütleb esimees. meil on veel väga palju äh, teemasid läbi võtta täna ja ma paluksin, et te kõik oleksite võimalikult lühidad oma sõnavõttudes. aitäh, eelmisel nädalal toimus multilateraalne Sherpade koosolek ja mulle tundub selge, et äh, oktoobriks äh, ei saa me oma tööga valmis, äh, see lükkub detsembrini edasi, kuid Marianne Tissoni arvamus jätkub sellises kiires rütmis, mis sunnib ka meid tagant ja see ei olegi niivõrd halb, sest äh, põhi, seadusandlik äh, algatus äh, jätab äh, meile ka võimaluse käsitleda raporti siseselt erinevaid haldusega seotud küsimusi ja me jätkame järgmistel nädalatel ja kuudel selle kallal tööd. tahaksin tänada muudatusettepanekute esitamise eest kolleege mulle tundub, et need rikastavad meie äh, arvamust ja ei lähe põhisisuga vähemalt enamjuhul vastuollu ja muudatusettepanekud äh, võimaldasid töötada mul välja kompromiss äh, muudatusettepanekud, mida ma täna pärastlõunal esitan variraportööride koosolekul ja me üritame võimalikult palju äh, arvestada, arvesse võtta ja kasutada esitatud äh, muudatusettepanekuid. mulle tundub, et muudatusettepanekud lähevad ka Sherpade dokumendi suunas, tegemist ei ole äh, formaalse dokumendiga. presidentide esimeste koosolekul eelmisel nädalal võeti see vastu ja seal pandi eh, parlamendi eh, põhiseisukohad eh, kirja. seega ma tahaksin toetuda ka sellele sõnastusele, mis on Sherpade dokumendis kasutatud. ja nüüd kiirelt veel mõni detail lep-, kolleegide Tahv ja Hefneri eh, ettepanek eh, võimalikult rohkem selgitada, et see võimalus, mida me dokumendis välja pakume, anda sekkumisele prioriteet, ei tähenda seda, et me ei arvestaks sellega, et lepete reform on äh, siiani siiski vajalik. Äh, seda räägitakse ka Sherpade dokumendis, orgaaniline äh, lepete reform ühises majandusliidus on vajalik, aga ma ei ole valmis nii palju nõustuma muudatusettepanekutega, mis soovitavad panna paika järgmise konventsiooni eh, kuupäevad. ma arvan, et tegemist on eh, seadusandliku ettepanekuga ja seega me ei lähe siin reformini. kui ühest küljest on õige selleks, et dokumenti tugevdada ja parandada, et me liiguksime selles suunas, et me äh, rahandus- ja majandusliitu äh, siin edasi arendaksime, siis teisest küljest ma eelistaksin seda, et me järgmise konventsiooni andmeid või teemasid siia siiski ei lisaks. parlament kindlasti jääb oma algatusõiguse kasutamise juurde, kuid eh, iga asi eh, omal ajal. mis puudutab nüüd, eh, mis puudutab Pangaliitu, Hefneri muudatusettepanek soovitab priviligeerida kahe ettepaneku paketti sada neliteist ja kakssada. tundub mulle, et see on realistlikum. ma tahaksin suunata äh, siiski äh, tahaksin vastu võtta Häfneri äh, muudatusettepaneku ja kasutada tema välja pakutud sõnastust mis puudutab poliitikate koordineerimist, siis mulle tundub, et siin on mõistlik rahvapartei seisukohta arvestades mitte liiga detailidesse minna ja jääda üldisema äh, mainimise juurde, seega ma olen nõus et me võime osaliselt minu teksti äh, selles äh, artiklis kustutada, nii nagu kolleeg Tsarkovski äh, soovitas, kuigi ma tahaksin sellele siiski siin viidata majanduspoliitikate koordineerimisest rääkides mulle tundub, et selles osas meil on suhteliselt suur majanduskomisjoni eh, ühehäälne arvamus. mis puudutab stabiilsust, tegemist on pikaajalise eh, prospektiiviga, see ei ole eh, praegusel hetkel prioriteediks kuid eh, eurotsooni eh, eelarve osas arvame, et Tsarkovski muudatusettepanekud on siin põhjendatud ja need eh, tugevdavad eelarve tähtsuse prioriteeti. ja kindlasti ei tohi me vaadata seda kui arutelu, mis kuidagi ohustaks äh, eelarve küsimust. seega olen ma nõus äh, muudatusettepaneku äh, vastu võtma selles küsimuses. teised punktid on hetkel vähem olulised, oleks kindlasti huvitav neid arutada järgmise nädala Sherpa koosolekul, kuid ma loo-, sain aru, et juhataja soovitas lühidalt rääkida, seega teengi nii. aitäh, äh, kolleeg Kvarter ja Andrew Tahv, teil on sõna. aitäh. ma arvan, et me peaksime selgelt, selgeks tegema, et see, mida me püüame määratleda, on föderaalne majandus valitsus fiskaalliidu puhuks. me peame arvestama parlamendi osaga selles protsessis ähm, tõelise majandus- ja rahaliidu suunas, aga peame lähenema ettevaatlikult, peame arvestama võimude lahususega, sest oleks äh, rumal, kui äh, parlament oleks liigselt äh, kaasatud nõukogu või komisjoni Äh, otsuste tegemisse kui äh, me tahame säilitada oma järelevalvaja ja kritiseerija rolli ma arvan, et äh, härra Gualtieri läheb mõnikord liiga kaugele parlamendi rolli määratlemisel, eriti äh, parlamendi presidendi roll on siin väga oluline. tal ei ole mandaati pidada poliitilisi läbirääkimisi äh, finants- ja majanduspoliitika tuleviku üle. Äh, tal ta peaks olema küll kohal ülemkogu kohtumistel, kuid me mõlemad püüame rangemalt defineerida parlamendi funktsioone. troika tekitab samuti probleeme sinna kuulub komisjon, kes mm, on täiesti, täielikult vastutav meie äh, ees, kuulub ka nõukogu, aga ka keskpank, kellel on äh, meiega teistsugune suhe ja me peame säilitama selle sõltumatuse rahapoliitika küsimustes ning äh, ka IMF, kes ei ole üleüldse meie ees aruandekohustuslik. kui me sekkume liigselt Troika täidesaatvatesse otsustesse, siis tekitaksime iseendale õiguslikke probleeme ja väga lihtsasti võime äh, Äh, ära rikkuda finantsturgude äh, toimimise. ülemkogu detsembris võiks otsustada kahe tuhande üheteistkümnenda aastal konvendi kokkukutsumise ma tean, et varem seda kindlasti korraldada ei õnnestu ning aluslepingute reform, nagu härra Galtieri ütles, on absoluutselt hädavajalik lõppkokkuvõttes ning äh, see peaks toimuma nii kiiresti kui võimalik, et äh, kodifitseerida kriisiohjamise meetmeid, mida me oleme seni võtnud et äh, ära klaarida see suur segadus, mis meil praegu valitseb. ja defineerida täpsemalt äh, see, mida mina nimetasin föderaalseks majandusjuhtimiseks. meil on põhimõtteliselt tarvis äh, rahandusministri taolist ametikohta ja me peaksime selgelt paika panema tema pädevused ja vahendid, mis on tema kasutuses. olen äh, lähtunud sellele kahest aspektist, mis puudutab keskpangale järelevalvepädevuse andmist, mille komisjon on välja pakkunud, see tekitab äh, probleeme suhetes keskpanga ja äh, pangandusjärelevalve asutuse vahel. ja selle järelevalve alla ei jääks kindlustussektor ma arvan, et meil oleks äh, tarvis äh, luua selline struktuur, mis hõlmab äh, Euroopa järelevalveasutust ühelt poolt ja teiselt poolt ka Keskpanga järelevalvepädevust. see võiks olla selline täiendatud süsteemsete riskide nõukogu või erinevate järelevalvemehhanismide sulam, mis ähm, me oleme loonud kahe tuhande kaheksandast aastast alates. see võiks olla selline Euroopa finantsteenuste amet, ähm, mis oleks pädev tegema, võtma kõiki meetmeid, mis on seotud finantsteenuste sektoriga me oleme välja käinud selliseid ideid osana viljakatest aruteludest, mis praegu on institutsioonide vahel käimas. aitäh. aitäh, härra Tahv ja sõna on Tsarkovskil. ma väga lühidalt äh, räägiksin kompromissmuudatusettepanekutest, sest äh, meil on veel äh, ees äh, laiaulatuslik arutelu Euroopa Liidu tulevikule. ainus kommentaar tõesti on, et me peaksime olema ettevaatlikud selles mõttes, et me ei küsiks endale liiga palju pädevust. ma äh, viitan siin Andrei kommentaaridele Troika kohta, sest tõesti mõnikord võib liiga suur pädevus olla vastupidise mõjuga. aga mis puudutab kompromisse, siis tahaksin tänada Robertot selle eest, et on arvestanud enamikku ka minu tehtud muudatusettepanekutest. idee rääkida eh, keskmisest ja pikemast perspektiivist eh, aitaks dokumenti selgemaks muuta ja ka eh, sisulisi kompromisse saavutada. kui me oleme millestki põhimõtteliselt nõus, siis võime tõesti kohe öelda, et see on tulevikutegevus ja me ei pea sellega kohe tegelema. aga meie fiskaalsuutlikkus, et kas see võib mõjutada meie eelarve läbirääkimisi praegu, selles mõttes on teretulnud need üksikasjade täpsustused nii-öelda sillana järgmise teema juurde, mis puudutab eelarve vahearuannet, siis praegu me peaksime püüdma kokkuleppele jõuda nii kiiresti kui võimalik järgmiste finantsperspektiivide eelarve osas ja siis äh, minna edasi ja rääkida Euroopa Majandus- ja Rahaliidu teemadest ja nendest teemadest, mis mõjutavad eelarvet edaspidi, näiteks selle uue võimekuse loomine või Euroopa Liidu konkreetne lähenemine stabiilsusmehhanismi suhtes see sobitub kõige paremini meie strateegiaga, mis puudutab äh, mõlema asja suhtes toimuvaid läbirääkimisi, nii et hoida neid äh, nii lahus kui vähegi võimalik, äh, kuigi me teame, et lõppkokkuvõttes nad on seotud. ja kui me suudame lahendada kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend eelarve küsimused ja siis võime tegeleda majandus- ja rahaliiduga, me võime küll ka korraga nendega tegeleda, aga ma arvan, et see kahjustaks mõlemat teemat. samuti peaks kompromiss muudatusettepanekutes väljendama selgelt, mida on tarvis teha kohe ja millised on seosed nende teemade vahel, mis on praegu läbirääkimiste laual. mis või tähendab, jah, on ka laiemaid kaalutlusi seoses sellega, mida Sherpad teevad, ka töömeetodi osas. ma ei taha omalt poolt hakata seda õõnestama, aga me peame olema teadlikud sellest, mida kolleegid erinevates komisjonides mõtlevad ja milline saab olema Euroopa Parlamendi lõppseisukoht. me peaksime saavutama hea tasakaalu ja äh, samas arvestama ka võimaliku tulevase aruteluga parlamendis, et see ei hakkaks hiljem kahjustama meid läbirääkimistes Van Rompuyga nii et ma tahan öelda, et eh, siin on päris palju sellist tõmblemist isegi minu oma fraktsioonis. et praegune kompromiss mulle muidugi sobib, aga kõige selle üle peab mõtlema, et eh, ei tekiks meil endale tagasilööki tulevikus. samuti on see seotud eriti teatud probleemide sissetoomisega, mida ei ole kunagi parlamendikomisjonides varem arutatud. näiteks kõik need küsimused, mis on teie arvamuses ja Dysoni arvamuses, mul on mõnikord tekkinud mulje, näiteks see troikaga seotud teema, minnakse veelgi kaugemale ja kui me ei võimalda piisavat arutelu nende kontseptsioonide üle normaalsete parlamentaarsete struktuuride ja meetodite kaudu, siis äh, võime lõppkokkuvõttes äh, oma positsiooni kahjustada. mis aga puudutab arvamust kui sellist, siis olen vägagi rahul sellega, mis te olete teinud, äh, arvestades muidugi ka seda dokumenti, mille te olete koostanud koos teiste Sherpadega, see on päris hea kompromissi alus, aitäh. juhatajal ei ole mikrofoni sisse lülitatud kahjuks. Äh, kolleeg Bronsile on sõna um,. This... Briti valitsus leiab, et see puudutab äh, väga vähe riike, kes on väljaspool Eurotsooni ja eriti Ühendkuningriiki, kellel on opt-out, aga mm, vähemalt on üles näidatud teatud vastumeelsust äh, surda peale seda teistele, mida endale ei taheta, aga mis puudutab Mm, Eurotsooni liikmed, siis nad võivad enda suhtes käituda karmimalt, see ei puuduta meid, aga eh, tulevikus euro entusiastlik eh, Briti valitsus ei kavatse kindlasti korraldada referendumit, nii nagu ei korraldatud seda ka konstitutsiooni üle, järelevalve ja eelarve kontroll Eurotsoonis äh, võib muutuda siduvaks ja Euroopa Kohtu kontrolli alla kuuluvaks äh, artikli sada kolmkümmend kuus äh, muudatusest Euroopa Liidu toimimise lepinguses koostoimes artikliga sada kaks lõik kuus. kuigi te ütlesite, et Neid tuleks kasutada üksnes siis, kui nad tugevdavad äh, parlamendi rolli seoses artikliga sada kakskümmend üks kolm kuni sada kakskümmend üks neli äh, rakendamisega. tahaksin tänada härra Koltjerit, sest äh, ilma tema üksikasjaliku raporti lugemiseta ei oleks me ilmselt üle lugenud artiklit sada kakskümmend üks Äh, aluslepingus. ma, see ei, alusleping ei ole ilmselt minu eelistatud õhtune lugemismaterjal. aga äh, liikmesriigid peaksid äh, läbi viima majanduspoliitikat, arvestades Euroopa Liidu eesmärke. artikkel sada kakskümmend üks ütleb, et liikmesriigid peavad majanduspoliitikat ühiseks mureks ja koordineerivad neid äh, nõukogus vastavalt artiklile äh, sada kakskümmend üks. Äh, kui liikmesriikide poliitika ohustab Euroopa Rahaliidu toimimist, siis komisjon võib anda hoiatuse liikmesriikidele. enamikus punktides üks, kaks, ühes ei tehta vahet riikide vahel, kes on Eurotsooni sees ja kes on väljaspool kuigi tundub, et on e, erand e, lõikes kaks, ma tean seda seepärast, et ma lugesin e, härra Tafi raamatut. selle parafraseeritud versioon on Suurbritannia ajakirjanduses ilmunud, aga kui me vaatame õigusakti, siis tundub, et Eurotsooni liikmetele kehtivad piirangud võidakse minimaalsete muudatustega peale suruda ka väljaspool Eurotsooni olevatele riikidele, kuigi eks äh, ootame ja näeme. aitäh kolleeg Bronsile. ja kokkuvõtteks sõna taas kolleeg Gualtierile. aitäh, juhataja. okei okay,, I start to reply to some of the mõningatele märkustele, mis kolleegid tegid, esiteks härra Tafi kommentaarid. Euroopa Parlamendi president minu arvates ei ole siin midagi ega Dysoni raportisse, mis puudutab rolli läbirääkimistel. ma pakuksin välja kompromissi uue versiooni, arvestades seda, neid viimaseid arenguid, aga parlamendi president on seotud teiste presidentide tööga. oluline on rahvali märkustele vastuseks öelda, et ma arvan, et me ei peaks nägema Sherpade tööd kui või parlamendi tööd üldisemalt kui lõpliku Van Rompuy aruande kaasautorina. me oleme osalenud konsultatsiooniprotsessis ja Euroopa Parlamendi presidendi otsus on olnud äh, olla osaks sellest ja olla konsulteeri-, et temaga konsulteeritakse, aga parlamendi institutsionaalse sõltumatuse säilitamiseks peab säilima ka põhiseadusliku algatuse õigus lahutades selle konsultatsiooniprotsessist, mis lõpuks viib Van Rompuy aruandeni, mitte parlamendi aruandeni. see haakub ka Andrew ettepanekuga paluda ülemkogul kots-, kokku kutsuda konvent. ma arvan, et parlamendina on meil õigus konvent kokku kutsuda. kui me tahame seda teha, siis kasutame oma algatusõigust me ei pea paluma teisel institutsioonil teha seda, mida me tegelikult võime ise teha. nii et me oleme teadlikud oma algatusõigusest ja oleme valmis seda ka kasutama. pangandus, pangaliidu osas see on veel vastuseks rahvalile, me peaksime neid Dysoni raportis kui Sherpadena mitte sekkuma õigusloome protsessi me rõhutame mõnduse meetodi ülimuslikkust, kui meil on õigusloome ettepanek laual, nagu näiteks ühtse järelevalvemehhanismi puhul praegu, siis me ei peaks kasutama õigusloomealgatuse raportit nagu Tyson või veelgi hullem Sherpa konsultatsioonimenetlust, sekkumaks äh, kolleegide ja vastavate komisjonide eesõigustesse. ka Sherpa dokumendis me keskendume üldisele meetodile ja institutsionaalsetele küsimustele. ja ei lasku üksikasjadesse. Üld-, üldjoontes olen nõus äh, Tšaikovski märkusega, et peaksime olema vägagi teadlikud vajadusest mitte ignoreerida äh, erinevaid tundlikke küsimusi aruteludes, äh, mis meie komisjonides ja fraktsioonides on, kuid tähtis on arvestada, et me ei ole ülemkogu ettepaneku kaasautorid, vaid et meiega konsulteeritaks ning peaksime seda võimalust ka kasutama, rõhutamaks peamisi institutsionaalseid punkte. esiteks, me oleme vastu Euroopa Liidu jagamisele erinevateks osadeks. Sherpade dokumendis on äh, samuti see põhimõttes sees ja on oluline, et see oleks ka Tysoni ja meie arvamuses. mis puudutab troikat, siis mõningates muudatusettepanekutes ja ka Sherpa dokumendis on välja pakutud mitte segi ajada kontrolli ja täidesaatva pädevuse rolli. troika demokraatlik äh, vastutus on paraku puudu ja see on tähtis küsimus, mis on lahendamata. sel organil on olulised äh, eesõigused ja täidesaatva funktsiooni ja kontrolli funktsiooni selge eristamine on tähtis, aga peame tagama demokraatliku järelevalve selle üle, mida Troika teeb. ja sellest tulenevalt on ähm, mõned märkused Sherbade dokumendis ja ka Dysoni raportis, ma usun, et Dyson on valmis äh, sisse võtma selle troika teema. mul muud midagi ei ole öelda keskmise ja pikema perspektiivi kohta ma juba ütlesin, härra Pronsi küsimus, vastus on tegelikult väga lihtne, meil on artikkel sada kolmkümmend kuus, mis äh, näeb ette konkreetsed meetmed Eurotsooni riikidele vastavalt äh, artiklile viis asutamislepingus ja vastavalt artikli sada kakskümmend üks menetlusele see puudutab Eurotsooni riike, viide äh, Euroopa kohtunule on vaid tehniline viide, ma ei toeta äh, fiskaaldistsipliini meetmete tugevdamist, sest äh, oleks veider algatada uut õigusloome menetlust, kui meil ei ole veel jõustunud fiskaallepe ja see nii-öelda tšupak on veel vastu võtmata, aga me peame teadma ja minu hinnangul E, tulevikus konkreetne seadusandlus Eurotsooni riikide kohta järelevalve osas võib näha ette ka Euroopa Kohtu rolli. see võib olla spetsiifiline õigusakt, mis eristub üldistest õigusaktidest Andrew, veel viimane märkus, ma arvan, et me ei peaks rääkima fiskaalliidust, sest äh, fiskaalmõõde on vaid üks osa, me räägime poliitilisest liidust, majandusliidust, fiskaalliidust ja pangandusliidust. see on tunduvalt laiem kui lihtsalt fiskaalliit, ma olen nõus, et äh, täielik majandus- ja fiskaalliit eh, nõuaks ka rahandusministeeriumi, mille ma tooksin ka sisse oma raportisse põhinevalt sellele muudatusettepanekule. suur aitäh, oleme jõudnud ka selle punktiga lõpuni. ja homme paneme selle hääletusele. meil on veel kaks päevakorrapunkti enne koordinaatorite koosolekut. päevakorrapunkt kuus, vaheraport eesmärgiga saavuta positiivne lõpptulemus mitmeaastase finantsraamistiku kaks tuhat neliteist kakskümmend nõusolekumenetluses ja päevakorrapunkt seitse, haldusmenetlus õigus Euroopa Liidus, punkt kuus, arvamuse koostaja Tsarkovski ja punkt seitse Anneli Jäätemäge ma paluksin, et me ei viiks läbi nende päevakorrapunktide osas arutelu, me äh, ma palun, et Rafal Tsarkovski võtaks väga kiiresti sõna ja, ja lühidalt selgitaks meile, millega on tegemist. teen siis väga lühidalt, mida ma olen püüdnud teha, ma olen püüdnud vaadata vaheraportile institutsionaalsest seisukohast lähtuvalt oleks võinud laiemaltki seda kommenteerida. aga nüüd keskendun kahele põhipunktile. esimene puudutab mitmeaastase finantsraamistiku ajavahemikku, mille osas ma ütlen, et see seitsmeaastane ajavahemik sobib, eriti selles osas, mis puudutab vajaliku stabiilsuse tagamist investeeringute jaoks, mille juurde me peame jääma eriti just kriisiaegadel ja e, mis tähendab e, viisnevi seitse põhiseaduslikkuse seisukohast, e, seda on arutatud, aga võiksime jääda siis seitsme aasta juurde. ja teine küsimus puudutab vahearuannet, vaheülevaadet. siin on ka käidud välja mitmeid mõtteid ja omalt poolt püüdsin rõhutada seda, et vahearuanne ei peaks mõjutama ette kokku lepituid eraldisi kuna abisaajatele tuleb tagada äh, piisav stabiilsus, mida pikaajaline programmeerimine pakub ja seda on eriti oluline kriisi ajal. ja kui soovitakse tõesti kasutada seda eelarvet selleks, et äh, toetada majanduskasvu, siis on äh, selline lähenemine tõesti hädavajalik täna, tänasel päeval ja me peaksime stabiilsuse osas oma seisukoha selgelt välja ütlema. ja kolmandaks poliitiliste prioriteetide osas on siin mõned asjad välja jäetud ja seetõttu ma otsustasin rääkida naabrusest ja võtta arvesse ka Andrew ettepaneku rääkida nii-öelda üldisemalt globaalsest vastutusest, mis lasub Euroopa välisteenistusel. seega püüdsin võtta arvesse nii-öelda oma seisukohad ja sinu seisukohad, neid kombineerida selleks, et paremini välja tuua meie koja prioriteedid. Need olid siis need kolm kõige olulisemat muudatusettepanekut minu jaoks. oleme muidugi, olen muidugi läbi lugenud suure huviga kõik teie muudatusettepanekud ja alati, kui võimalik, püüdsin neid võtta arvesse, kuigi mm, mõningatel juhtudel oli see väga raske. näiteks eh, praeguse asukoha muutmise küsimus eelarves. ma võin sellega nõustuda, aga, aga kas me kokkuleppele jõuame, isegi kui me jõuame kokkuleppele, eh, siis ma ei nii-öelda eh, mm, julgeksin fraktsiooni nimel midagi välja öelda. ja veel mõningad küsimused, olulised küsimused. tahaksin selgitada seda, miks ma eh, panin miinusse sinu muudatusettepaneku taha, Andrew äh, küsimuses, mis puudutab ähm, sidet äh, pangandusliidu sügavama fiskaalintegratsiooni ja mitmeaastase finantsraamistiku vahel, nii nagu ma juba varem olen selgitanud, äh, usun, et me peaksime eeskätt kinni pidama kokkulepitud ajakavast, kalendrist ja nende koos käsitlemine mm, kui me paneme need eh, nii-öelda kokku ühte lausesse, siis me võiksime vale mulje jätta, et, et parlament ei ole välja pakutud ajakavaga nõus. kuna te palusite mul teha lühidalt, siis ma rohkem küsimusi välja ei tooks, kuigi neid väiksemaid küsimusi veel on, mida võiks mainida. igal juhul selline oli rap-, teie raportööri arvamus arvamuse kohta suur aitäh, mulle tundub, et äh, kolleeg Anjol oli ettepanek. kodukorda puudutav küsimus, te ütlesite, et, et punkte kuus ja seitse ei ole täna aega arutada. kas meil tekib äh, tulevikus ehk äh, uus võimalus siis neid küsimusi laiemalt arutada? me leppisime juba kokku hääletamise osas homme, meil on võimalus hääletamine edasi lükata, või me oleme rahul selle sünte-, sünteetilise ülevaatega, mis meile antakse ja ma ei näe praegu ka Anneli Jäätenmägi siin meiega ja me ei saa rääkida päevakorrapunktist seitse. kui me tahame oma ajakava juurde jääda, siis see on kõik, mida me teha saame kui teil on äh, mõni kommentaar Tsarkovski äh, äh, arvamuse kohta, siis teil on paar minutit aega. aitäh, ma ei räägigi viit minutit, aga tahaksin keskenduda kahele aspektile riikide eelarvete kontrolli osas, mis tähendab maksustamise tõhustatud koostöö kui meil on täielikult integreeritud eelarvesüsteem, siis see süsteem ei toimi korralikult, kui on eh, erinevaid kõikumisi maksumäärades. süsteemi keskel kohal oleks see, et ühelgi riigil ei ole õigus oma maksumäära kehtestada, mm, et ei tekiks maksukonkurentsi. Mm, eh, harmoneerimine seda, seda ei taga, see tuleb eh, kehtestada ja, ja mm, need, kes näitavad üles vähem kui sajaprotsendilist solidaarsust, peavad oma maksumäära muutma, näiteks Iirimaa eh, ettevõtete maksustamise eh, määr on üks näide selle kohta, kus nad pidid eh, suurendama maksumäära. seega võetakse ära liikmesriikide ja rahvusparlamentide klassikalised ülesanded, kellel peaks olema lõplik sõna ütlemaks, millised maksumäärad nende riigis kehtivad, vastasel korral äh, võetakse ära riikide suveräänsus, inimesed peavad tõesti lõpuks üles ärkama ja aru saama, mis toimub siin Euroopa Liidus. kui midagi on käest ära antud, siis seda enam tagasi ei saa. samas demokraatlikus riigis maksumaksjad peavad saama õiguse kontrollida seda, mida on valimiste vahepeal tehtud kui me anname õigused üle, siis see jääb niimoodi püsivalt äh, Mm, ma siinkohal peatun, ma tahtsin tegelikult pikemalt rääk-, rääkida, aga palju tänu, et andsite mulle sõna. aitäh. kuna vastutav komisjon on pannud paika sellised kuupäevad, siis on meil ainult kaks äh, võimalust, kas me üldse mingit arvamust ei koosta või me hääletame homme. ja seesama puudutab ka haldusmenetlusõigust Euroopa Liidus. seega me peame minema nüüd koordinaatorite koosolekuga edasi ja ja tahaksin veel ainult nii palju öelda, et ka haldusmenetlusõigus Euroopa Liidus, kelle ko-, ke-, arvamuse koostaja on Anneli Jäätemägi, ka seda me hääletame homme hommikul, me teeme viieminutilise pausi ja siis läheme koordinaatorite koosolekuga edasi, aitäh!